Bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, chers collègues, nous allons... kallid kolleegid, alustame tänast koosolekut väikese hilinemisega. nagu te näete, meie päevakord on küllaltki tihe. ja me kohtume ka välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning me peame rääkima ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamisest täna. Äh, ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast äh, me alustame, siis äh, ühineb meiega väliskomisjon ja tuleb meil rääkima ka paruness Katriin Ashton. täna pärastlõunal tuleb meie juurde Claude France Arnaud, kes on Euroopa Kaitseagentuuri tegevdikt-, direktor ja Erik Hübrecht, relvastuskoostööorganisatsiooni asedirektor ja homme me hääletame väliskomisjonis kahte allkomisjoni äh, arvamust, härra Kelami äh, arvamust äh, küberjulgeolekust ja härra Indrek Tarandi arvamust. kena. kui midagi hetkel lisada ei ole siis alustame sellest, et tervitame härra Popovskit. ja me räägime viimastest arengutest ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika valdkonnas ning Euroopa Välisteenistuse asepeasekretär Maciej Popovski annab meile lühida ülevaate ning pärast äh, võime minna Aafrika saarves äh, toimunud äh, tegevuste arengu juurde. samuti tegevused Nigeerias ja räägite meile ka septembrikuisest kohtumisest kaitseministritega. aga nüüd palun saab sõna härra Popovski uh,. jah, ma teen natuke teises järjekorras, ma kõigepealt räägin ministrite kohtumisest ja siis juba räägin konkreetsetest küsimustest ja eh, Äh, EUMS-i asedirektor on siin, kes siis on valmis vastama teie konkreetsetele küsimustele ja ka CBCC esindaja on kohal, kes üksikasjalikumalt juba muudel teemadel. kõigepealt kaitseministrite mitteametlik kohtumine, mis toimus Küprosel septembrikuu lõpul päevakorras olid kolm istungit, ühel räägiti naabrusküsimustest, aga üsna laialdaselt Saheli piirkonnas, siis operatsioonid ja võimekused olid analüüsimisel ja esimene päevakorrapunkt eh, oli ennekõike Sahalile ja Malile pühendatud. ministrite kohtumise ajal selgus, et meil valitseb konsensus, aga Äh, oli vaja kiirusta, tempot tõsta, et äh, otsused langetada kaasatuse koha pealt ning ministrid arutasid ka ECOWASile toetuse andmist, eriti äh, ECOWASi stabiliseerimise ja rahu jõududele abi andmisest rääkisime ning samuti abi andmisest Mali sõjaväe taas ülesehitamisele. meie poole pöördus abipalvega ECOWAS ja seda väga üldjoontes ja eh, selliselt eh, üsna hajusalt, nii et meil olid vaja mõned detailid veel nendega välja töötada ja eh, enne ministrite kohtumist Mali peaminister ja president saatsid komisjoni presidendile ühise kirja, kus nad palusid väga konkreetselt abi anda logistika vallas ja ka finantstoetust toetust anda Mali armeele. nii et see ettepanek oli tulnud ja üldjoontes liikmesriigid olid nõus kaaluma erinevaid variante ja loomulikult eh, oli erinevaid seisukohti just nimelt eh, pakilisuse koha pealt ja ka ettevaatlikkuse koha pealt ja on mõned parameetrid, mis peavad kõigepealt olemas olema, enne et me saaksime tegutseda. on vaja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, aga nagu te teate, asjad liiguvad edasi ja resolutsiooni eelnõu öö, eh, pidi ka arutusele tulema vist juba täna, vähemasti nädalavahetusel oli mul selline informatsioon pea aga me ei ole veel kinnitust sellele saanud, nii et see on see esimene parameeter. teine on kohalik Aafrika omavastutus liikmesriigid Aafrikas peavad, Aafrika riigid peavad omale vastutuse võtma eh, nende missiooniülesande täitmise eest, aga eh, BSC-s arutati kõigepealt seda ja nüüd esmaspäeval, viieteistkümnendal oktoobril arutab seda Välisasjade Nõukogu Luksemburgis, nii et otsused ei ole veel langetatud, aga e, üks asi, mida arutatakse praegu, e, et välisteenistus võib-olla peaks välja töötama kriisi ohjamise kontseptsiooni, toetamaks Mali armeed äh, Äh, ja selleks, välja peaks olema töötatud selleks ajaks, kui novembrikuus Välisasjade Nõukogu kokku tuleb. nii et me arutame neid erinevaid variante ja äh, selli-, ministrid andsid sellised mitteametlikud ülesanded, nad tahtsid, et oleks mm, kõik aspektid äh, kaalumisel, tuleb kaaluda finantstoetust ECOWASile, ECOWASi jõududele pärast seda, kui juba rohkem on informatsiooni. ning kindlasti väljaõpe Mali sõjaväele. Te teate, et meil on üks mudel e UTM, see on siis väljaõppemissioonid Somaali Somaalia jaoks on meil selline olemas juba, Ugandas on selline olnud mõnda aega käigus ja Äh, loomulikult on vaja ka mandaat väga täpselt defineerida. Äh, nii, mis ka tähtis on, kõike on vaja kaaluda laiemas perspektiivis, vaadata üldse olukorda Maalis, ükskõik mida me teeme seal operatsioonide kaudu, see peab olema üks osa stabiilsuse tegevuskavast, äh, teekaardist, nii et see olgu kõigile liikmesriikidele selge, et Eh, jah, teekaart, tegevuskava, see vajab järgimist, seal on valimised Malis tulemas eh, ja Mali valitsus peab otsustama ka ise, kuidas stabiliseerida olukorda nii lõunaosas kui ka äh, riigi põhjaosas. ja me peame neile selles abiks olema, nii et arutelud jätkuvad kindla peale ka järgmisel esmaspäeval Luksemburgis. nüüd Süüria küsimuses, seal ei olnud nii pikalt midagi arutada. ministrid loomulikult viitasid sellele ohule, et eh, keemiarelvade leviku kasutamise oht on, olukord üha halveneb ja me teame, et eh, Süürial on keemiavarude arsenal, mida nad võivad hakata kasutama, aga hetkel meil ei ole mingeid konkreetseid plaane äh, selle olukorraga tegelemiseks, aga me väga tähelepanelikult jälgime olukorda. Äh, äh, arutati veel ühte lõunapoolset küsimust nõukogus, nimelt Liibüat. jah, me teame, see on olnud aktuaalne juba mõnda aega me oleme juba eh, kevadel saatnud piiride vaatlusmissiooni, mis koosnes ekspertidest, see oli ÜRO egiidi all toimunud missioon, aga liikmesriigid andsid meile ülesande töötada välja ka kriisi ohjamise kontseptsioon eh, ja piirijulgeoleku mm, kontseptsioon Liibüale nii et ähm, meil on siin vaja ületada raskused, mis puudutab faktide kogumise äh, missiooni saatmist sinna koha peale oli raskusi, aga meil õnnestus see siiski korraldada ja eksperdid olid valmis minema. aga Liibüas on poliitiline olukord väga keeruline, me ootame, et uus valitsus äh, asub tegutsema ja meil on kokku lepitud ka meie kaasatuse parameetrid, aga uus äsja valitud peaminister ei suutnud kohe valitsust moodustada ja pidi tagasi astuma, see vist juhtus eile. nii et jälle, meil on poliitiline vaakum seal tekkinud ja väga raske on edasi eh, liikuda, sest meil ei ole seal suhtluspartnereid. samasugune olukord oli ka kevadel mõned liikmesriigid on kannatamatuks muutunud ja täiesti õigustatud ütlevad tegutsema asuda, aga samas meil on vaja ka Liibüa poole eh, korralikku vastutust, nii et olukord on keeruline. nii et me hoiame väga tähelepanelikult silma peal eh, delegatsioonide kaudu Tripolis ja kaks julgeolekueksperti on sinna veel tugevdamiseks juurde saadetud ja nemad tegelevad just julgeoleku kokku sektori reformimise ja piiride haldamise küsimusega. aga see loomulikult kuidagi ei asenda normaalset protsessi valmistumaks Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika missiooniks. nüüd muud tegevused, Somaali poolsaar. jah, meil oli hea kuulda, et liikmesriigid üldjoontes on üsna rahul edasiliikumisega, kuidas selles piirkonnas julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioone korraldatakse ja komandörid EU eh, eh, teema Atalanta kandsid meile ette olukorra selgest seisukorrast. admiral Lune just alustas eh, ja me tahtsime ka, et tema oleks kohal, kui me asju arutasime, nii et tunnustatakse meie saavutusi aga samas ei saa ka rahule jääda võitluses piraatluse vastu, nii et tuleb jätkata. loomulikult Atalanta jätkub, jätkub veel kaks aastat. EUTM on olnud üsna edukas ja e, aasta lõpuks me oleme kolm tuhat Somaalia sõdurit välja õpetanud ja integreerumine on hästi läinud ja Amissomi Äh, ähm, Aafrika Liidu rahuvalvedega käsi, käes nad nüüd võitlevad äh, piraatluse vastu, aga palju tuleb veel ära teha ja veel üks asi, mida tuleb põhjalikumalt analüüsida. kui me hakkame missiooni analüüsima ja liikmesriigid peavad langetama otsuse, kas seda pikendada või mitte, see on üsna põhjendatud, aga tuleb ikkagi otsus selle kohta langetada. nüüd mõned liikmesriigid leiavad, et tuleb osa koolitusest Mogadishust ümber paigutada Mogadishusse, Somaaliasse. me oleme äh, rahastanud välja õpperajatust Mogadishus. Äh, see peaks nüüd olema välja ehitatud, aga loomulikult julgeolek on väga tähtis ja see oli peamine sõnum mõnedelt liikmesriikidelt, et meil on vaja analüüsida riske põhjalikult, enne kui me tegevuse Somaaliasse ümber paigutame. aga see on midagi, Eh, mida me äh, analüüsime järgmisel neljal-viiel nädalal, sest otsused tuleb langetada veel enne detsembrikuud. ja lõpetuseks Altea. Eh, jah, see on arutelu, mis igal aastal toimub ministrite tasandil. Eh, jah, on vaja uuesti pöörduda ÜRO poole, et langetatakse otsus mandaadi pikendamise kohta ja äh, küsimus on selles, et kas see täitev mandaat missioonil alles hoida. jah, Altea missiooni on nüüd äh, kitsendatud, äh, jõud on ümber konfigureeritud ja see viidi lõpule septembrikuu alguses, nii et üsna hiljuti kuussada meest on nüüd seal alles. aga mis pani meie kõrge esindaja tegema ettepanekut liikmesriikidele veel aastaks pikendama täitevmandaati, oli just nimelt poliitiline olukord, sest olukord Bosnias endiselt ei ole stabiilne. ja see missioon on stabiliseeriv tegur väga paljudel poliitilistel põhjustel ja operatsioonide komandöril tuli selge sõnum, et sõjalisest seisukohast on olukord ohutu, aga eh, kohalolek Äh, leiti, on vajalik, sest liikmesriigid on endiselt lõhenenud tavalisi jooni mööda ja tähtis on, et äh, siiski ühisele seisukohale jõutakse Luksemburgis järgmisel nädalal, kui toimub välisasjade nõukogu. ja nüüd suutlikkused, võimekused. Äh, arutati ressursside ühiskasutamise teemat ja ma olen kindel, et me kuuleme selle kohta pärastlõunal palju rohkem juurde, aga agentuur kasutas seda koosolekut selleks, et tutvustada äh, käitumisees äh, kasutuselevõttu ressursside ühiskasutuse küsimuses otsust veel ei ole langetatud, liiga vara oli otsuse tegemiseks, aga liikmesriikide üldine reaktsioon oli üsna positiivne. ja loodetavasti eh, agentuuri juhatus suudab kokku leppida novembrikuus põhimõtetes, käitumiseeskirjas. tähtis on, et ühiskasutus oleks üks osa liikmesriikide kaitsemeetmete planeerimise protsessis. tegemist ei ole mingi uue dilemmaga, NATO on sellega võidelnud viimased viis aastat, aga Rootsi sõnavõtt oli väga huvitav. Rootsi on ainus riik minu arvates Euroopa Liidus, kellel äh, juba on selline ametlik seos äh, nimelt nende riigi kaitseplaneerimise protsess juba hõlmab kõikides kõikidel tasanditel ressursside ühiskasutust ja pakume seda ka teistel liikmesriikidel teha, see on muidugi puht vabatahtlik. üldine lähenemisviis igatahes oli väga julgustav. ja nüüd veel suutlikkuse kohta. veel jah, see kogu aeg päevakorda tõusev teema, lahingurühmad jah, ollakse frustreeritud selle üle, et neid ei ole kunagi kasutatud, aga selleks on head põhjused, te teate neid hästi, näiteks rahastamine on üks. ja nüüd liikmesriigid on valmis kaaluma seda, et kontseptsiooni muutmata asju parandada. kõigepealt eh, leppida võimalusel kokku veel aasta lõpul äh, raam äh, riigi äh, kontseptsiooni üle, mis annaks siis tuumiku nendele lahingrühmadele. ja siis ei tekiks selles äh, graafikus ka mingisuguseid lünkasid, see on midagi, millega tuleb vaeva näha. ja tuleb olla ka paindlikumad, kokku leppida lahingrühmade üksikute elementide kasutamisel, mitte kogu lahingrühma kasutamisel, need on ju suured struktuurid, aga kui vajadus tekib, võib-olla kasutada näiteks logistika või meditsiinilise toe elemente või mingeid muid komponente sealt lahingrühmade alt ja seda sõltumatult, see oleks üks viis edasi liikuda. aga nagu ma ütlesin, otsuseid ei langetatud sellel kohtumisel selle kohta ka, aga oldi üsna üksmeelel ja tänu sellele on võimalik ka aasta lõpul otsuseid langetada. ja on veel üks element ja ma usun, me tuleme selle juurde tagasi, kui me hakkame arutama teie aruannet, nimelt eh, ülemkogu debatt, mis toimub järgmise aasta lõpul just julgeoleku ja kaitse küsimustes. Herman Van Rompuy, president, otsustas eh, kol-, julgeoleku ja kaitse küsimustes järgmisel aastal korraldada kõikehõlmama arutelu ja meie hakkame selleks valmistuma juba praegu. loomulikult meil on vaja vaadata kaugemale tavalistest ehituskivist, et suutlikkused, operatsioonid, partnerlussuhted ja nii edasi, meil on vaja sektor ja turgude aspektid ka hõlmata, toetuda sellele tööle, mis seni on ära tehtud komisjoni rakkerühmas, kes käsitleb just julgeoleku ja kaitse küsimusi ja komisjon kavandab eh, välja tulla ka teatisega järgmisel aastal äh, kaitsetööstuse kohta, nii et see on väga kasulik, kui me tahame tõesti sisulist arutelu korraldada riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil, siis nii tulebki tegutseda. viimane kord põhjalikult arutati kaitseküsimusi aastal kaks tuhat kaheksa ju, nii et nüüd viis aastat, viis aastat hiljem tekib jälle võimalus selline poliitiline suunda andev mõttevahetus läbi viia ja selleks tuleb hakata valmistuma juba praegu, kasutada ära kõik ministrite kohtumised alates praegusest kuni detsembrini aastani kaks tuhat kolmteist, selleks et sillutada teed nendele aruteludele. ja loomulikult ülemkogu president peab selle veel üle kinnitama eh, detsembrikuus käesoleval aastal, et millised on need konkreetsed ülesanded, mis välisteenistusele antakse, komisjoni antakse ja ka Euroopa Kaitseagentuurile antakse selleks, et need valmistuda selleks riigipeade valitsusjuhtide aruteluks detsembris kaks tuhat kolmteist. ma peatuksin siis siin, aga ma usun, et me tuleme paljude nende küsimuste juurde tagasi veel täna. suur aitäh ja äh, kasutan juhust äh, kas-, tervitada härra Chabot, kellele on südamelähedane tegevus äh, Georgias. sellel kõigel ei ole äh, me kohtusime ähm, Gruusia esindajatelt, esindajatega. ja tegemist on väga keerulise olukorraga, kuna ab, ab, äh, sinna piirkonda lähenemine on raskendatud. me loodame, et meie tegevus ei lase ennast sellest heidutada. nagu väga paljude missioonide puhul, siis ka siin me peame me pidevalt meenutama liikmesriikidele, kes eh, on seotud eh, sellega vastasel korral me kaotame oma usutava, usutava äh, tegevuse. võib-olla tegemist on öö, äh, natuke vastuolulise teemaga, kuid rääkides nüüd Aafrika sarvest, kus me äh, üritame praegu luua tsiviil- ja sõjalist üksust, mis peaks teineteist täiendama meie missioon äh, saab alguse Kap Nestorist regionaalsel äh, baasil ja tegevus peab olema väga tõhus. vaadates nüüd see, mis toimub äh, Somaalias ja edusammud, mis on tehtud stabiilsuse suunas, mis on küll veel mitte piisavad, siis ma tahaksin teada, kas Somaaliale prioriteedi andmise asemel ei peaks me mõtlema just nimelt regionaalsel tasemel. kas äh, on see liiga varajane faas, kus sellist küsimust esitada? palun, Ibraisovitšile on sõna. Uh... suur tänu, äh, härra esimees, ja suur tänu väga tiheda ja väga hariva info eest mul on äh, üks üleüldine küsimus, äh, ütleb kõneleja. ilmselt pean ootama, kuni inimesed saaksid ka mind kuulata. mul on üks üldisem küsimus, te ütlesite äh, Rootsi kommentaari kohta. ja ma tahaksin küsida Gendi initsiatiivi kohta, mis tähendab ressursside jagamist ja ühiskasutust. see on kultuuriline küsimus ja, ja mind huvitab, kas me saaksime ressursse kasutada paremal moel. seda Bosnias on teine asi, mis mulle muret valmistab. küsimus nimelt järgmine. tundub, et meil on dubleerivad süsteemid, Euroopa Liit teeb sageli samu asju, mida teeb NATO nii et ühest küljest jah, ressursside jagamine ja ühiskasutus on üks võimalus, aga mida teie arvate, kas meil on piisavalt hea koostöö NATO-ga, nii et me saaksime tagada, et vähemalt tulevikus saame me aidata eh, üksteist toetavalt ja mitte dubleerida üksteise tööst. ja kas meil oleks võimalik ka ressursside jagamine ja ühiskasutus näiteks NATO-ga? nii, et tulevike konfliktide või potentsiaalsete eh, konfliktide puhul saame me öelda, et Euroopa Liit teeb ühte asja, NATO teeb teist asja, hoiame need asjad lahus mitte nii nagu Bosnias üheksakümne viiendal aastal. Eh, kolm aastat läks aega, enne kui meil, kui meil näis et, et nelikümmend protsenti meie tegevusest on dubleeritud. Süüria ja teised potentsiaalsed konfliktid võiksid olla samamoodi lahendatavad. suur aitäh, Anna siis e-, ei eksisteerinud veel ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ja täpselt äh, selle õppetunni me olemegi teatavaks võtnud ja Kosovost alates äh, oli ju selge, et äh, et vabandust, Bosnia sõda oli see, mis meile näitas õiged otsad kätte. kõigepealt härra Ivo Vaigel, palun, ja siis teised kõnelejad. suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra Popov, Popovski, teie väga põhjaliku sissejuhatuse eest aga äh, sooviksin esitada järgmise küsimuse. kas nendest olukordadest, mida te kirjeldasite, äh, Mali, Aafrika sarv, nüüd Süüria ja teised küsimused, kas, kas meie ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitikas saavutas mingisuguseidki poli-, positiivseid äh, tulemusi, kas me oleme jõudnud rahule lähemale, kas me oleme konflikti lahendusele lähemale jõudnud. sest praegu paistab, et kõigil on õigus, kõik teevad, mida äh, nende arust, mida nad õigeks peavad äh,, igaüks äh, annab meile aru, annab äh, valitsusjuhtidele aru ja nii edasi, aga kokkuvõttes äh, läheb olukord konfliktipiirkondades hullemaks, äh, uus kriis on tekkinud, te ei maininud viimaste kaitseministrite küsimust ja arutelu Türgi-Süüria äh, tekkinud konflikti kohta. ja äh, kõik probleemid on omavahel seotud, kui te räägite äh, Malist, siis me teame tegelikult, mis selle konflikti taga on. täpsemalt Liibüa poolne sekkumine ja mis pärast seda sai, Lääne-Sahara küsimus Äh, on siin, kuna tegemist on äh, otsese naabriga selles regioonis. Äh, see on üks minu südamelähedasi teemasid. ja ma olin seal nädal aega pärast seda, kui väidetavalt Al-Qaeda röövis teatud riikide kodanikud. ja kui me räägime nendest teemadest, siis loomulikult ei lähe, ei jõua me üle ega ümber Iisraeli-Palestiina konfliktist, mis praegu ka Jordaaniasse levib. ma olen väga mures Jordaania olukorra suhtes, rääkisin kohapealsete inimestega eile, nii et sain otseinfot sellest olukorrast. ja mis puudutab äh, olukorda Süürias ja seda, kuidas Euroopa Liit seda olukorda hindab. on Euroopa poliitikuid, kes on väga häälekad selles suhtes, et nad ütlevad, et tuleb lihtsalt pommitama hakata, mina muidugi ei saa aru, keda ja, ja kuidas ja mis selle tulemiks peaks olema, aga äh, tundub, et, et teema on kindlasti populistlik ja leiab sedamoodi kajastust. nii et minu arust on tegelikult puudu ühenduslüli selle vahel, mida teie teete ja mida peaks tegelikult tegema ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika Euroopa-ülene, mis oleks eesmärgile suunatud. eesmärk peaks olema rohkem rahu, rohkem stabiilsust ja vähem uusi konfliktikoldeid ja potentsiaali Te ei viidanud äh, poliitikute vastutusele siin äh, osas, aga ma tahaksin ka teie kommentaari selle osas teada. suur tänu ja härra Simke, palun. aitäh teile, sõna on kolleeg Zemkil. Äh, tahaksin tänada teid selle väga põhjaliku informatsiooni eest, sest igal juhul tasus täna hommikul siia teid kuulama tulla. me püüame Äh, julgeolekuolukorraga maailmas ennast kursis nii või naa hoida, aga teiepoolne äh, analüüs on alati huvitav. tahaksin äh, teha ka mõned märkused. esiteks üks üldisem küsimus ja teine rohkem isiklikul tasandil. alustan siis selle esimese üldisemaga. Mm, tahaksin toetada seda, mis te ütlete nimelt äh, peaksime asja väga praktiliselt vaatama, kui me rünnakurühmadest räägime. me oleme mm, nende soovunelmates olnud juba kaksteist aastat. Äh, rünnakurühmade küsimus on äh, loomulikult väga akuutne, tegelikult liikmesriigid suunavad oma parimad võimekused nendesse rühmadesse ja Äh, tegemist on põhimõtteliselt väga kalli umbluuga, mingisugust lisandväärtust sellel ei ole äh, ja ku-, me ei saa tegelikult neid äh, rünnakrühmasid kasutada. me peaksime need rünnakrühmad kas kusagil kasutusse suunama või lõpetama selle protsessi üldiselt. teine küsimus, mis, mille suhtes ma kaalusin, kas ma peaksin selle küsimuse siin tõstatama, kuna küsimus on väga isiklik, aga vahel isiklikud küsimused eh, on ka üldises plaanis tähtsad. Eh, kolm päeva tagasi eh, kahekümne kolme aastane Mali kahekümne kolme aastane Poola kodanik suri Malis kolm päeva tagasi, väga raske on aru saada, millesse ta täpselt äh, äh, suri, kas tegemist oli malaaria või mõne muu haigusega. meil ei ole aga Malil diplomaatilist esindust, on üks Poola preester, aga väga raske on praegu selle noore inimese surnukeha Poolasse tagasi transportida. ma tean, et see on üsna isiklik ja delikaatne asi, millest ma räägin, parlament ega ka muud Euroopa Liidu institutsioonid ilmselt selle küsimusega tegelema otseselt ei peaks, aga see on väga hea näide selle kohta, kus välisteenistus võiks käed külge panna, sellepärast et Malil ei ole diplomaatilisi esindusi enamiku riides liikmesriikide puhul ja äh, minu küsimus siis üldisemalt on, et rääkisite äh, piirkonna stabiliseerimisest äh, ning kohalike väljaõppest. kas välisteenistus peaks mängima rolli sellistes olukordades, kus üksikud liikmesriigid ei suuda mm, riigis ennast diplomaatiliselt esindada või tegutseda. sest need samu, samad isiklikud lood, nii nagu ma praegu näite tõin, on väga olulised ja midagi me ette võtta ei saa, aitäh suur aitäh! suur aitäh, ütleb härra Kelam, suur aitäh, härra Popovski, et jagasite seda infot meiega. tahaksin teid äh, tervitada ja tunnustada meie missioonide eest, eriti kuna need missioonid on Aafrika sarvepiirkonnas olnud edukad ja ma kindlasti ootan, et meie missioonidel oleks oma positiivne panus anda sellesse piirkonda aga mis puudutab Süüriat, siis me oleme äh, olukorras riigis väga mures ja olukord halveneb. Te ütlesite, et teil ei ole konkreetseid plaane, kuidas selle konflikti olukorraga tegeleda ja me järgime äh, sündmusi. kas see on seotud ainult keemiarelvade potentsiaalse kasutamise kohta see märkus või üleüldiselt äh, olukorra jälgimise osas. Liibüa puhul ma arvan, et me peaksime mõtlema kindlasti äh, ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika julgeoleku haldamise missiooni peale. Äh, te ütlesite, et vahemehi või läbirääkijaid siin ei kasutata, aga ma tahaksin pöörata teie tähelepanu meie kolleegi raporti osas Liibüa teemal ja see raport viitab, et Liibüa olukorras oleks olnud võimalik Euroopa Liidu jaoks käituda ja tegutseda koordineeritud ja vajalik, vajadusel ka sõjaliselt, järgides täielikult ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone aga see võimalus lasti käest, sellepärast et äh, poliitiliselt ei olnud liikmesriigid ühtsed ja Euroopa Euroopa Liit jäi lihtsalt kõrvalseisjaks selles olukorras. Äh, küsimus siis minu poolt, mida teha selleks, et äh, sellistest olukordadest välja tulla? ning lõpuks äh, rünnakrühmade kohta ning ressursside jagamine ja ühiskasutus. Te ütlesite, et kaitseministrid arutasid ka seda, et vabatahtlik käitumiskoodeks tuleks paika seada jagamise ja ühiskasutuse kohta ning et selline ühiskasutus oleks pikaajalisemalt ka jätkusuutlik. nüüd rääkides praktilistest meetmetest ja tulemustest, siis mulle tundus, et ministrite sõnavõtud selles osas jäid väga äh, uduseks, sellepärast et head kavatsused äh, jah, olid küll, kajastusid nende sõnavõttudes, aga midagi konkreetset ei öeldud kas te saaksite selgitada, milliseid ideid on ette pandud selleks, et rünnakrühmade kasutamine oleks paindlikum tulevikus ning kas on konkreetseid plaane, kuidas rünnakrühmade tõhusust saaks suurendada, nii nagu eelkõnelejad ütlesid, aitäh! suur tänu, härra Popovski, nüüd on teil võimalus vastusteks Äh, suur tänu, püüan äh, kiiresti ja konkreetselt vastata. võtan küsimuste esitamise järjekorras. kõigepealt, äh, mis puudutab Somaaliale keskendumist, siis me räägime siin EUCAP Nestori missiooni raamistikust, sellepärast et EUCAP Nestori puhul me töötame nii Somaali kui Somaalimaa osapooltega, treenime jõustamisstruktuure, juhtimisstruktuure ning, ning politsei väljaõpet tagame ka, nii et kohalikud saaksid piraatidega võitluses ise aktiivsemat rolli mängima, mängida. loomulikult on meie jaoks suureks väljakutseks äh, nende riigistruktuuridega koostöö tegemine, äh, Djiboutis ja Keenias loomulikult on see võib-olla veidike lihtsam, äh, aga kogu see probleem on väga laialt levinud, seetõttu on tegemist suure väljakutsega ning ka äh, missiooni juht ministritega arutledes äh, rääkis sellest, me räägime viiest erinevast riigist, äh, tegemist on küll Djiboutis asuva peakorteriga, aga erinevad üksused on viies erinevas riigis, nii et väljakutse on suur ja ilmselt äh, operatsiooni planeerimise kohta kolleegid saavad siin tähe-, täpsemalt äh, äh, rääkida. mis puudutab ressursside jagamist ühiskasutust NATO raames, siis jah, loomulikult tegemist on õigustatud küsimusega. ma arvan, et me oleme praegu loonud päris hea NATO-ga koordineerimise mehhanismi me tegime seda juba veidi aega tagasi, kui me Chicago tippkohtumiseks eh, maikuus ette valmistasime Euroopa Liiduga ühtselt, töötasime igapäevaselt eh, NATO osapoolega, osapooltega koos ja ka eh, ühtse operatsioonijuhtimise keskusega tegi tööd välisteenistust nii, et tagada, et me ei dubleeriks äh, oma ülesandeid. kui me vaatame pilootprojektide nimekirja, siis äh, tundub, et see täiendavuse printsiip läks hästi tööle. nüüd äh, loomulikult ressursside ühiskasutuse algne idee on see, et need pädevused ja võimekused, mis meil olemas on, me saame kasutada kõikide operatsioonide tarvis äh, kui tegemist on Euroopa mm, võimekustega, siis liikmesriigid saavad kasutada neid esi-, erinevate eesmärkide tarvis. see on vastastikune arusaamine. meie koostöö jätkub, meil on regulaarsed äh, kohtumised äh, võimekuste väljaarendamise kohta, meie erinevad agentuurid töötavad äh, nende kallal ja loomulikult äh, NATO peasekretäriga äh, kohtub ka äh, Catherine Ashton regulaarselt, ka täna pärastlõunal toimub üks selline kohtumine ning räägitakse just ressursside jagamise ühiskasutuse teemadel. härra Ivo Vaigli küsimus. jah, loomulikult ma saan aru, et te küsite, kui tõhusad missioonid on olnud, see on väga oluline küsimus. oluline on samas ka näha seda, et ühtse äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonid ei leia aset mitte vaakumis, tegemist on meie üldise poliitilise äh, äh, struktuuri osaga ja missioon loomulikult ei ole mingisugune poliitikavaldkond, seal peab olema konkreetne eesmärk me töötame teatud poliitilises äh, raamistikus, näiteks Aafrika sarvestrateegia äh, või teised strateegiad, kus missioon on meie kaasatuse üks komponentidest. me oleme piirkonnas kohal, näiteks Aafrika sarve juures äh, pakume me kõige suuremas osas üldse kõikidest doonoritest arenguabi meil on eriesindaja, kes koordineerib meie tegevusi, Mogadishus on olemas tal ka mm, nüüd omal Äh, esindus äh, augustis Käti Ashton sellega avas ning meil on äh, kolm missiooni, üks nendest ka tsiviilsõjaline missioon, nii et põhimõtteliselt on väga raske edu mõõta missiooni puhul, vähemalt numbrilises näitajates väljendatuna, aga kui me vaatame Atalanta missiooni tulemusi, siis numbrid räägivad siin selget keelt. mulle tundub, et praegu sellel aastal äh, kaaperdati vaid viis laeva, eelmisel aastal oli see kuuskümmend viis, nii et tundub, et siin vähemalt Atalanta missiooni puhul toimub äh, heidutusfunktsioon, äh, sellepärast et me kaitseme või rünnakrühmad, relvastatud rühmitused, relvatatud rühmad kaitsevad ähm, laevu ja me oleme ka tegelikult äh, konkreetselt äh, mandaadi osas äh, tegutsema asunud. esimest korda me tegelesime mais piraatide logistiliste punktide ründamisega, aga nüüd me oleme esimest korda selle aasta lõpus ka tõepoolest jõudu kasutanud ja kui me nüüd vaatame, siis Som-, Somaalias on olukord muutunud, siire toimub, neil on uuesti valitud president või värskelt valitud president ja kahe tuhande kümnendast aastast oleme me kohalikke mm, politseijõudusid treeninud, nii et äh, aina rohkem äh, kontrollivad äh, kohalikud üksused riigi territooriumist, aga loomulikult on vaja rõhutada siin arengukoostöö ning ka poliitilise toetuse rolli Gruusia on järgmine küsimus, äh, mida te mainisite. Äh, võib öelda, et tegemist oli EUMM äh, vaatlusmissiooniga, jah, aga see on väga positiivselt mõjunud, sellepärast et kui me vaatame Gruusia arengut viimaste aastate jooksul, siis on meie vaatlusmissioon väga olulist rolli esi-, esindanud. tegemist on ainukese missiooniga, mis kohapeal on, see on Euroopa kohalolu nii et see kindlasti asju muudab. ma ei taha kindlasti laiemaid äh, küsimusi siin äh, kommenteerida, Catherine Ashton ilmselt kommenteerib neid ise, näiteks Iisraeli ja Palestiina küsimus. Mm, härra Kelami küsimus kõigepealt ja siis ma äh, räägin poola keeles edasi, ütleb kõneleja Mm, mis puudutab Liibüat, siis äh, tõepoolest äh, oluline on äh, tegeleda õigete osapooltega, me tahame edasi minna selles küsimuses, aga ma ütlen, et väga raske on leida sealt meile koostööpartnereid, kellega koos töötada. käisin selle aasta alguses veebruaris Liibüas, seal toimus alles siire ja ma rääkisin läbirääkijatega või osapooltega äh, Libras ja äh, tõepoolest oli väga raske leida kontaktinimesi, kes oleksid ka positsioonis, et teha mingeid otsuseid, äh, eriti just ka julgeoleku aspektist lähtuvalt. me teame, kui killustatud ja õrn on olukord Liibüas, meil on vaja tagada ka omaenda personali julgeolek Te ütlesite, et oleme siin mõningad võimalused kasutamata jätnud, me teame äh, tegelikult, mis selle taga peitub, liikmesriigid ei olnud nõus Liibüa missioonile andma äh, ambitsioonikamat mandaati. me oleme muidugi oma õppetunnid saanud sellest olukorrast nii planeerimise osas kui ka võimekuste osas, millest praegu on napilt, äh, mida jääb napiks ja seetõttu ongi näiteks ressursside ühiskasutus äh, väga akuutne teema. nii et ma ei ütle, äh, ei too siin välja kõiki põhjuseid, mikspärast me seda missiooni ei äh, alustanud. Äh, meil oli kuulamine siin pea aasta tagasi, aga olukord lahenes, nagu te teate, nagu ta lahenes muidugi käitumisjuhiste osas me ei saa midagi peale suruda, aga, aga veidi saame ju ikka edasi minna. me saame julgustada liikmesriike äh, tegema rohkem koostööd, jagamaks projekte, me ütleme selle kohta äh, süvalaiendamine, aga see tegelikult tähendab igasuguste kulude, investeeringute äh, jagamist ja ühiskasutust äh, riikide vahel. see on keerukas jah, aga see on tehtav, nii nagu Rootsi puhul on näha olnud. ja mis puudutab rünnakrühmasid ja paindlikkust, kaks asja on siin olulised. esiteks, nagu ma juba ütlesin, siis meil oleks võimalik erinevaid Mm, komponente kasutada, näiteks kui meil on vaja äh, meditsiinilist abi ja meil on ole, olnud juba juhtumeid, kus meil on vaja olnud äh, väga konkreetseid võimekusi ja me ei ole missioonide jaoks neid leidnud. kui rünnakrühmade osas oleks võimalik ka need rühmad eri komponentideks lahku lüüa, siis oleks see kindlasti paindlikum. Äh, järgnevate nädalate jooksul hakkame me rääkima ka tsiviilkomponendi Mm, sisseviimisest rünnakrühmadesse. Äh, siis oleks meil vaja rünnakrühmade kontseptsiooni muuta, et see üldse võimalik oleks. PRT mudeli puhul on seda juba kasutatud Afganistan, Afganistani missioonidel. ja nüüd ma vastan poola keeles härra Semke küsimustele. rünnakrühmade osas oli teil õigus, mõnikord on tegemist tõepoolest väga valuliku äh, kogemusega. kuus või seitse aastat tagasi selle ideega alustati, algselt see edukas ei olnud, aga üks mõte on ikka ja jälle ministrite kohtumistel ka üles kerkinud, nimelt küsimus, et rünnakrühmasid võiks kasutada reservina, näiteks see Bosnia-taoliste juhtumite puhul see probleem kerkib ikka ja jälle ja pikaajalist strateegiat reservide osas kahjuks ei ole. ja arvamusi on palju ja erinevaid, aga mõte kasutada rünnakrühmi paindlikumalt, on ehk pehme lähenemine sellele teemale, aga algus siiski. ja lõpuks äh, küsimus, äh, mida te küsisite Malil hukkunud äh, noore Poola kodaniku kohta, jah, Euroopa Liidul ei ole konsulaati ega esindust Malil. rühm liikmesriiki on arvamusel, et me peaksime oma esinduse sinna looma, teised liikmesriigid arvavad jälle teisiti see liikmesriikide vahel arutusele tuleb juba käesoleva nädala reedel. meil on igatahes vaja eh, teatud olukordi lahendada ilma selleta, et me liikmesriikide pädevusi haavaksime. aga sellistes olukordades, nagu me Süüria puhul näeme, eh, püüame me samuti aidata mm, erinevaid organisatsioone, aitäh! Bien, merci beaucoup, nous clôturons euh... suur aitäh teile ja võtame sellega meie koosoleku esimese osa kokku, mis puudutab härra Popovski sõnavõttu ja läheme päevakorra järgmise punkti juurde minul oli au see raport ette valmistada ja ma tänan kolleege, kes on esitanud sada üheksakümmend kaheksa muudatusettepanekut ja ma pean teile tunnistama, et suur osa nendest muudatusettepanekutest on väga huvitavaks ja rikastavaks täienduseks minu äh, raportile. väga paljudes äh, muudatusettepanekutes on poliitilisi varjundeid ja tõstavad esile äh, teatud vastuolusid, mida me oleme märganud juba ka eelnevates äh, raportites kindlasti on see kolleegide enamus, enamuse kolleegide ühine arvamus. kuigi me lükkasime hääletuse täiskogu istungisse novembrisse, siis ei ole meil väga palju aega jäänud. seega me peame variraportööridega viima veel läbi arutelusid ja hääletamise ahvetis kahekümne viiendal oktoobril, kui ma ei eksi ma olen koordinaatorite ja variraportite ra,, raportööride käsutuses loomulikult, kuid ma ei arva, et saja üheksakümne kaheksa muudatusettepaneku puhul oleks ükski neist väga tõsiseks äh, takistuseks äh, sellele, et me jõuaksime dokumendi hääletamiseni ma ei hakka teile uuesti äh, tutvustama oma raporti sisu. räägime peamistest äh, suundadest ja loomulikult äh, Euroopa Parlamendil on oma seisukoht. ja tihtipeale liikmesriigid ei tervita alati parlamendi suuna, suunasid suure entusiasmiga näiteks peakorteri küsimus tõstetas nõukogus eelmisel aastal väga elava äh, arutelu, kuid ei jõutud mingisugusele äh, lahendusele. ja Ashton kindlasti äh, jääb selles suhtes reservi, reservatsiooni võib-olla ootused on väga kõrged niivõrd lühikese ajaga läbiviidava töö osas. kuid me üritame kindlasti parimal viisil edasi liikuda. valge raamat, mis on meie keskmise pikkusega prioriteediks ja mis sai alguse kahe tuhande kaheksandal aastal. loodetavasti äh, seda saadab suurem, suurim edu. ma arvan, et Euroopa kodanikud peaksid äh, läbi mõtlema, missugused on, milline on nende kollektiivne huvi kaitse osas, millised on prioriteerid ja milline osa riiklikest eelarvetest äh, sellele äh, suunatakse, need on kindlasti meile Euroopa kaitse nurgakivid. loomulikult äh, raport annab ülevaate ka missioonidest, äh, nagu ka teie äh, ütlesite, missioonidel on mõju võib-olla mõned nendest on jäänud liiga tagasihoidlikeks, kui me võrdleme neid oma ambitsioonidega meie missioonid peaksid olema äh, ühi, ühi, ühenduse ootuste äh, tasemel, kas tegemist on nii tsiviil- või sõjaliste missioonidega. ja me tahaksime ka, et kas sõjaline, võib-olla see on väga tugev termin, sõjaline, kuid see ei tohiks äh, välja jääda üldisest lähenemisest seega see on selline üldine minu lähenemine ja ootan teie märkusi oma raporti kohta. loomulikult pärast anname sõna ka koordinaatoritele ja variraportööridele, palun. Um, um, jah, kõigepealt me oleme väga tänulikud selle väga auahne äh, nende kavatsuste eest, alati meil ei õnnestu neid auahneid kavatsusi täita, sest reaalne poliitika on midagi muud, aga peab ütlema, et väga huvitav on see arutelu ka operatsioonide peakorteri üle, me terveid kuid arutasime seda, eriti kaugele välja ei jõudnud, aga nii need asjad on. me oleme üritanud vähemasti, oleme kaalunud erinevaid variante ja olen, meil on isegi õnnestunud kokku leppida tagasihoidlike ülesannete osas, aga realistlike eesmärgide osas, nimelt operatsioonide keskus on nüüd aktiveeritud, see on olemas ja hakkab aitama missioonide operatsioonide kavandamist ja läbiviimist Aafrika sarvepiirkonnas. nii et me tõesti tahame olla pragmaatilised ja edasi arendada julgeoleku kaitsepoliitika elemente. aga nüüd mõned märk-, märkused selle raporti kohta, muidugi need ei saa olla ammendavad. jah, te väga õigesti rääkisite strateegilisest raamistikust ja arutelu selle üle, kas Euroopa Liidul on vaja uut julgeolekustrateegiat, on nüüd väldanud mõnda aega. jah osa on väga energiliselt selle poolt, et meil uus strateegia sünnib, teised on pisut reserveeritumad, aga me peame kõigepealt kaaluma, kuhu me tahame välja jõuda. nüüd on kontekst muutunud. see eelseisev arutelu ülemkogus on plaanis ja ma arvan, et see on suurepärane võimalus meie jaoks läbi viia põhjalik, kõikehõlmav arutelu Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika üle, vaatama kaugemale praegusest tegevusest, vaatame läbi ka tööstusliku aluse ja peab ütlema, et paljudel on silmad avanenud äh, praegustes aruteludes, nähes, et Euroopas on väga suur potentsiaal, mida annab ära kasutada. me ei võta mingeid seisukohti Äh, sidusrühmad ja valitsus alles arutavad asja, aga väga huvitavad uued elemendid on ilmnenud selles kontekstis. loomulikult valge raamatu üleskutsed, me võtame need teadmiseks ja riigijuhid ja valitsusjuhid ei asenda muidugi valget raamatut, aga samas on tähtis, et kõik liiguksid ühes suunas ja vaatame, mis vahepeal toimub selle arutelu käigus. arut-, arutelu ju juba algas kaitseministrite kohtumisel novembrikuus, algab kaitseministrite kohtumisel novembrikuus. nüüd see kõikehõlmav lähenemisviis. mina kutsun seda mõnikord Brüsseli teiseks religiooniks, kõik usuvad sellesse. jah, see juba toimib. Need tegevused, mida ma kirjeldasin Aafrika sarvepiirkonnas, on ju hästi edenenud, aga olgu asi selge. kõikehõlmav lähenemisviis ei ole viis, millega nõrgendada julgeoleku kaitsepoliitika sõjalist mõõdet, ei, see on ju kõikehõlmav selline tööriistade komplekt, see on raamistik, mida me tahame kasutada eh, nii sõjaliste kui ka tsiviilkriiside ohjamiseks. nii et eh, meil on selline kõikehõlmav poliitiline raamistik näiteks Saheli puhuks eh, ja julgeolekukaitsepoliitika on alati seal kohal nüüd Somaali poolsaare puhul me alustasime julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioonist, me alustasime Atalantast ja siis juba lisandus strateegilise raamistik. Saheli, Saheli puhul oli kõik korrastatum, meil olid juba Saheli strateegia välja töötatud ja siis juba täiendasime seda erinevate aktsioonidega ja nüüd kõige viimane täiendus on see EUCAP Niger, eh, mis on juba olemas seal ja uut missiooni hakkame arutama nüüd Maali jaoks, nii et see on kõik väga põhjalik tegevus, mis muudab olukorda koha peal. ma ei kommenteeri konkreetseid operatsioone, aga ma võin selle juurde tagasi tulla, kui te seda kasulikuks peate. jah, üldjoontes teie mõtted kindlasti aitavad meil kujundada seda, suunata seda arutelu, mis toimub ülemkogus järgmisel aastal. ja võib-olla veel paar, kolm konkreetsemat märkust. uued eh, suunad ja küberjulgeolek. jah, see on tohutu suur teema. ja kõrge esindaja käis just rahvusvahelisel küber kuritegevuse küberkonverentsil Budapestis. E, seda alles määratletakse, aga me oleme väga lähedal sellele, et Euroopa Komisjonis lepitakse kokku ühisteatises kübertegevuse kohta ja te panite ka rõhku sellele teemale oma raportis, nii et see on väga huvipakkuv. kohe pärast seda kohtumist ma lähen nõukokku ja BSC-sse et arutada seda, kuidas küberjulgeoleku vallas koostööd teha paremini liikmesriikidega. see on veel üks strateegiline raamistik konkreetsel teemal, mis aitab meil välja töötada ühisseisukohti, eriti eh, mis puudutab mittevastutustundelist käitumist küberruumis, see on üks väga oluline teema, sest küberruum on ju väga laialdaselt reguleerimata seda enam. ja nüüd konkreetne kosmose teema, teie viitate siin ka oma raportis kosmosele, jah, on juhtprojekt eh, Euroopa Liidus, nimelt käitumiseeskiri kosmose jaoks ja me oleme siin pisut edasi liikunud, me oleme kogu maailmas paljud partnerid kaasanud, töötame väga tihedalt koostöös USA-ga ja loodetavasti äh, juba lähitulevikus meil õnnestub kokku leppida, meil ei ole küll veel täpset ajakava, aga meil on vaja veel teisigi väljakutseid esitavaid äh, partneritega konsulteerida, nimelt need kosmoseriikidega, teistegagi konsulteerida kõigepealt. aga see on teema, millel ma hoian äh, silma peal ja ka seda teeb kõrge esindaja. ja veel üks konkreetne asi, millest te rääkisite oma raportis, see on midagi, millega meiegi oleme põhjalikult tegelenud, nimelt delegatsioonide, Euroopa Liidu delegatsioonide missioonide eh, julgeoleku aspekti tugevdamine. jah, paljudes delegatsioonides on see juba toimunud. meil on kontaktametnikud EUMS-is, ECOWAS-i peakorteris Abujas ja see on väga väärtuslik inimene seal. tal on mandaat nõu anda Mm, kuidas meie hakkame eh, olema kaasatud ECOWAS-i tegevusse Saheli piirkonnas, aga on vaja tegeleda sellega ka laiemalt. ja kohe pärast seda kohtumist jällegi lähen nõukokku ja teine asi, mida me seal arutame liikmesriikidega, ongi just see teema. nimelt me tahame korrastada oma mõttelaadi ja see on tõesti nõudlusele, vajadusele tuginev kõik väga õige, meie delegatsioonide juhid koha peal leiavad, et neil peab olema ka piisav julgeolekualane eks-, oskusteave, sõjaline, tsiviilalane, see ei olegi tähtis kumb, aga eriti on see aktuaalne nendes riikides, kus meil on missioonid, toimivad koha peal. suur aitäh ja ma olen nõus sellega, millega te ütlesite eriti teie viimane punkt, eriti delegatsiooni juhtide osas, ma arvan, et see tuleks raportisse lisada. poliitika- ja julgeolekukomitee ei tohiks kõrvale jääda riikide puhul, mis on meile partnerluse seisukohast olulised. kolmandad riigid või riigid, kes näitavad üles aina suuremat huvi koostööks poliitika- ja julgeolekukomiteega Nad on ka näidanud üles huvi tegeleda piraatluse vastases äh, tegevuses. Äh, Pekingi esindaja ütles meile, et äh, nad sooviksid juurdepääsu ja lisaks nendele ka erimissioonidele, mis võivad sündida. palun, sõna on variraportöörile, kolleeg Jaanist, palun. En primer lugar, pedir excusas por haber llegado un poco tarde. Eh, suur aitäh teile, ma jõudsin eh, siia natukese hilinemisega ja te olite juba eh, selle teema suhtes jõudnud sõna võtta, enne kui ma kohale jõudsin. ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamine on raporti teemaks ja AFCOs on nähtud ette hääletamine selle raporti osas, kus mina olen vari äh, raportöör. jah, kahjuks jõud-, ei jõudnud ma ka äh, hääletamisele. minu arust on tegemist selle äh, aasta kõige huvitavama raportiga. suurtes äh, joontes olen ma nõus raporti suunad, suundade ja teemadega. me tahtsime eh, ka muudatusettepanekuid eh, arvesse võtta nende teemade osas, mis on meile eriti südamelähedased. eriti tahtsime rõhutada eh, multilateraalsuse olulisust. üks uuendustest ühises julgeolekupoliitikas, seda tuleb kindlasti tugevdada. rahvusvahelisest õigusest lähtusest ja, ja ÜRO puhul need peavad olema kaks orienteerumispunkti ja siis me tahtsime spetsiifilisemalt keskenduda kaitsele tegemist on äh, suhteliselt äh, uue teemaga ja seda oleme me siia tahtnud lisada, arvestades just äh, konfliktide puhul, kus rahvusvahelisuse üldsuse tegevus ei ole olnud piisav ja see on viinud olukorrani, kus terved riigid või rahvused on alla surutud või neid rõhuvad türannidest valitsejad. Euroopa Liidul on suur potentsiaal ja seda näitab ka poliitika- ja julgeolekukomitee kogu selle teemaga seoses. ja meil on väga palju tsivi-, nii tsiviilseid vahendeid kui muid, mida võib omavahel äh, kombineerida ja kasutada. see annab äh, Euroopa Liidule võimaluse äh, mõjutada positiivses suunas ja, ja, ja suunata neid maailma osi, kus, kus see osutub vajalikuks ka sünergiat Euroopa Liidu ja NATO vahel äh, saab äh, tänu sellele raportile äh, tugevdada, see on kindlasti ka NATO huvides. me oleme parlamendis väga palju rääkinud omavahelisest koostööst või kattuvusest tegevustes, aga mina näen siin just nimelt üksteise tegevuse täiendamist mitte niivõrd tegevuste kattumist. ja meil on igapäevaselt vaja sellist äh, üksteise tööd täiendamist, mitte niivõrd äh, üksteisega võitlemist. mis puudutab äh, meie võimalusi infrastruktuuride osas, tahtsime me parendada Euroopa Kaitseagentuuri struktuuride kasutamist ja selleks, et vältida liikmesriikide tegevustega kattumist, see võimaldaks Euroopa Liidu Parlamendi jätkuva tegevuse ja me peame jõudma selleni, et äh, kahe-kolmekordistumine sarnastes tegevus, tegevustes oleks välditud. ja see peab olema jätkuv jõupingutus meie kõigi poolt ja relvastuse vähendamine konfliktides Aasia riikides. Aasia riikide osa just kaitses, eriti Hiina on ka tõstatatud muudat-, muudatusettepanekutest. meile tundub aeg-ajalt, et need riigid asuvad nii kaugel ja me ei pööra neile piisavalt äh, tähelepanu ja me ei pööra tähelepanu, kuidas eriti Hiinas ja muudes Aasia riikides toimub jätkuv äh, äh, pidev relvastamine. Need on peamised meie muudatusettepanekud mis puudutavad ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist ja me leiame, et kõrge esindaja ja tema kolleegid ei leia et me peaksime äh, kirjutama uue strateegia, vaid kahe tuhande kaheksanda aasta strateegia on praegu alles rakendamise järgus, kuid raportöör soovib äh, strateegia läbivaatamist või uut raamistikku. Äh, vaatame järgmisel nädalal, kas me jõuame kompromissina selles küsimuses, aitäh! Merci beaucoup, madame Lusing! suur aitäh ja kolleeg Lusing! ja, vielen Dank. Ähm, es handelt sich ja in der Tat hier äh, suur tänu! meie ees olev teema on äh, tõepoolest väga tähtis ja äh, minu fraktsiooni nimel, kuue nimel saan ma öelda, ei hakka ma detailselt seda raportit siin arutada, aga tahaksin omalt poolt paar märkust siiski teha. minu fraktsiooni nimel ja enda nimel võiksin ma öelda, et äh, käesolev äh, raport äh, ja ka sellele eelnev äh, diskussioon äh, vastab Maksiimile äh, rohkem ja seda valet asja. kui äh, lapsed äh,, lapsi karistatakse äh, sellepärast, et äh, nad oleksid koolis paremad, lapsi survestatakse vanemate poolt pidevalt ja lastel ei lähe sellepärast koolis mitte paremini, aga hoopis hakkab kõik viltu vedama. tahaksin ka äh, kommenteerida minu äh, hea kolleegi härra Vaigli äh, märkust ja öelda, et ta esitas väga õigeid küsimusi härra raportöör toob välja oma raportis, et et Euroopa Liit peaks olema globaalne, osaline ning tagama rahvusvahelist, rahvusvahelisel tasandil julgeolekut ja rahu ning kaitsma Euroopa Liidu huvisid maailmas ja Euroopa Liidu kodanike huvisid maailmas. küsimusi juba esitati siin, et kas kõikide sekkumiste läbi on Euroopa Liit ja NATO või ühiste operatsioonide läbi on maailma rahu Äh, parandanud, äh, äh, inimeste kannatusi vähendanud, kas kodanike huvisid Euroopa Liidus on tõesti õiglaselt kaitstud ja me võiksime küsida, milline on siis Euroopa Liidu kodanike olukord ja mi-, kuidas elavad teised maailma rahvad? ja no muidugi need küsimused, mis minu poolt on see, Äh, just sellele maksiilile vastavad, mida ma ütlesin, siin praegu on meie ühtne äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika kasutatud äh, sellisel moel, et rohkem sekkumist rohkemates kohtades ja minu arust on see täiesti traagilise tulemusega, uusi algatusi ja tugevamat sekkumist tahetakse edasi tahaksin ma ka rääkida kuludest. me oleme praegu Euroopas sellises olukorras, kus tegemist on Äh, inimeste sotsiaalse toimetulekuga, äh, mitmed kodanikud mitmetes riikides ra-, äh, on tõesti, tõelises raskuses, saime just uudiseid Kreekast, kus inimeste meditsiinivajadused ei ole isegi kaetud, nii et küsimus, kui kulutusi vähendatakse, kulutuste vähendamisest me räägime kahe tuhande eh, kümnendal aastal kahesaja kaheksakümne eh, kaheksast miljonist, kahesaja kahekümnest miljonist, aga mm, käesoleval aastal siin eh, kritiseeritakse loomulikult kulutuste vähendamist ning viidatakse sellele, et see õõnestab Euroopa Liidu rolli olulise julgeoleku tagajana maailmas ja nii edasi Äh, küsimus, kas Euroopa Liit äh, tõepoolest äh, parandab oma kohalolekuga sekkuvates riikides olukorda ning küsimus on, kas me peaksime tõepoolest militaarsektorit toetama Euroopa Liidus selle, selles olukorras, kus sotsiaalsed vajadused on inimestel katmata Äh, mind ei üllata teie suhtumine, palun, sõna on äh, kolleegil. Like suur tänu, härra esimees tahaksin äh, tunnustada meie esimeest väga suurepärase raporti eest ja paar märkust minu poolt. mulle tundub, et meie mm, reaalsed võimekused ja ambitsioonid on vastuolus. Eh, ning mitu eelnevat raportit on juba eh, rõhutanud, et Euroopa Liidu eh, riikides on keerulised ajad ning kaitse-eelarveid kärbitakse. me peame tagama vajalikud võimekused selleks, et tagada Euroopa Liidu kodanikele julgeolek ja turvatunne ning panustada sellele, et Euroopa Liit investeerib riik, riikide julgeoleku täitmisele ja seda vastavalt ÜRO põhimõtetele. Ehm, mõned meie hulgast aga leiavad, et Euroopa Liit peaks muutuma ülivõimuks ehm, ja muudatusettepanekutes ma näen seda ka, et Euroopa Liitu tahetakse võrrelda ehm, USA-ga või teiste tärkavate mm, jõududega maailmas ning küsimus on, kas see on ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiline eesmärk? Euroopa Liidul ei saa ilmselt olla samasuguseid ambitsioone sõjalises ja kaitsevaldkonnas kui Ameerika Ühendriikidel. Ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika koostöös Lissaboni lepingu uute pädevustega on loomulikult väga oluline selleks, et meie ühtset julgeolekut toetada ja tagada, aga me ei tohiks kindlasti unustada seda, et ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika on kindlasti samm edasi eelnevatest algatustest ja rahutagamismissioonid loomulikult on olulised. esimese arutelu ajal me juba ütlesime, et me kindlasti ei tohi äh, negatiivset tooni selles äh, raportis kasutada, aga me peame kindlasti minevik mineviku vigadest õppima ning mõtlema ka tänaste missioonide analüüsi ja ümberhindamise peale ning need missioonid, mis oma äh, eesmärgi ei täitnud, tuleks lõpetada. näiteks Lääne-Balkani riikides me peame ütlema, et probleemid jätkuvad, aga me ei tohiks kindlasti keskenduda mitte ainult julgeolekudimensioonile ainult, vaid me peaksime õigusriigi äh, põhimõtete toetamist, äh, vähemuste kaitset riigis tugevdama ning võitlema ka organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. Äh, tahaksin rääkida ka äh, ressursside äh, koondamisest ja ümberjaotamisest ma olen nõus, et kui tänane tendents jätkub, siis Euroopa Liidu tööstuslik baas väheneb ning see tähendab, et ka meie väga äh, tipptasemel teadmistega spetsialistid äh, lahkuvad äh, sõjatööstussektorist Euroopas. see on väga suur probleem ja seetõttu ressursside jagamine peaks olema avatud kõikidele liikmesriikidele, et teisisõnu ei usu ma kahepoolsetesse algatustesse, sellepärast et sellised kahepoolsed ettevõtted, ettevõtmised võivad tekitada Euroopas mittevajalikku konkurentsi seetõttu peaksime me toetama täielikult äh, ressursside jagamist ja ühiskasutust ning äh, tervitama ka Euroopa Kaitseagentuuri äh, ettepanekut, et meil peaks olema vabatahtlik käitumisjuhend ressursside ühiskasutuse osas. eelmisel nädalal Euroopa Liidu kaitseministrid seda ka toetasid mitteametlikult mm, kohtumisel Küprosel ning raportööri ja teistega koostöös saaksime me teha suulise muudatusettepaneku, et neid viimaseid arenguid arvesse võtta, aitäh! Euh, suur aitäh! ja meil on jäänud veel paar viimast minutit selleks, et kuulata ära veel kommentaarid ja ennekõike tahaksin ma tänada teid selle eest, et suur osa muudatusettepanekust on tõepoolest konstruktiivsed ja ma kindlasti saan nendega nõustuda. ma eh, võtan arvesse ka seda, nagu näiteks kolleeg Janjes ja teised rõhutavad multilateraalsuse olulisusele. Need on äh, teemad, millega me saame täielikult nõustuda ja mida me saame lisada siia raportisse. me võime selles dimensioonis jätkata isegi, kui äh, kuigi ühine julgeolekupoliitika näeb ka neid samu teemasid ette, ette, sellepärast ei keskendunud ma oma raportööri, raportis just ekstra nendele, kuid me võime nad, eh, neid ka siis käesoleva raporti puhul veel rõhutada. tahtsin tänada kõiki kolleege veel kord ja eh, tuletada teile meelde, et tegemist on eh, väga konkreetse raportiga, mis millele tuleb anda usutavust. ka Elmar Brocki eelnevas äh, raportis on äh, neid samu teemasid äh, käsitletud. mul ei ole teistes osades palju kommentaare EU Moldaavia missioon Äh, on siit välja jäetud. sest ta ei, ta ei kuulu äh, siia meie missioonide hulka ja seega muudatusettepanekud, mis soovisid Moldaavia missiooni siia sisse äh, viia, ei saa olla vastu võetud. Aafrika sarve sõjalised missioonid, nendest me saame veel rääkida. ma arvan, et praegu me peaksime lõpetama, meil on kuueteistkümnendal variraportööride koosolek siin Brüsselis ja meil on veel üks koosolek kahekümne kolmandal Strasbourgis ja nendeks kuupäevadeks eh, peame me eh, muudatusettepanekud läbi vaatama ja nende osas otsustama, kuid ma tõesti loodan ja leidan, et väga suuri raskusi ei tohiks äh, meil tulla. ma tänan väga härra Popovskit teie siin viibimise eest. ja ma arvan, et briifing on alati väga oluline. on väga olulisi äh, punkte, mis puudutavad Nigeeriat ja me peaksime äh, hindama, kui pikk äh, või pikaajaline meie tegevus on. ja nüüd ootame me välisasjade ja julgeolepoliitika kõrget esindajat. jah, tegemist on kinniste, kinnise koosolekuga ja siia on lubatud ainult parlamendi liikmed ja poliitiliste fraktsioonide liikmed, komisjonide, asekomisjonide liikmed kes on äh, äh, koosolekust või kohtumisest huvitatud. kõik ülejäänud äh, kodanikud, palun lahkuge nüüd.